arutelu on sellega ammendunud ja hääletus toimub täna kell kaksteist. ja viimane, vabandust, järgmine päevakorrapunkt on äh, kolleeg Ehrenhauseri raport Euroopa Liidu humanitaarabi eelarvelise kontrolli kohta ja annangi kõigepealt sõna härra raportöörile. jah, suur tänu. humanitaarabi on üks väga tähtis küsimus Euroopa Liit ja selle liikmesriigid on äh, kogu maailmas kõige suuremad humanitaarabi andjad. komisjoni EHO peadirektoraat äh, haldas väga, valdab väga palju vahendeid, üks koma üks miljardit eurot eelmisel aastal. EHO peadirektoraat mängib väga tähtsat koordineerivat rolli ja ko-, tegelikult töö võtavad üle partnerid koha peal, tegemist on vabaühenduste, Euroopa Liidu allorganisatsioonide ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega. selge on see, et humanitaarabi kaudu jõuame me kõige rohkem hädas olevate inimesteni ja igasugune ebatõhusus äh, läheb inimelusid maksma ja see oli inimeste elusid maksma ja sellepärast ma lähtusin ka sellest, kui ma oma raportit koostasin, et me siin Euroopa Parlamendis juba viimased seitse aastat oleme kontrollinud, kui tõhusalt meil on võimalik jälgida humanitaarabi andmist ja ja rakendamist, meie otsuste rakendamist, mis puudutab koostööd EHO peadirektoraadi ja vabaühenduste vahel tuleb tõdeda, et EHO peadirektoraat on tõesti väga palju ära teinud, on suurepärane dialoog, jätkuv dialoog erinevate vabaühendustega, samamoodi nagu ka peadirektoraadi siseselt. peale selle tuleb veel ka öelda, et kahe tuhande kaheksandal aastal sõlmitud raamkokkulepe tõi endaga suuri edusamme. sellel aastal vaadatakse raamkokkulepe üle ja otse loomulikult tuleb seda tööd jätkata. väga tähtis on ka see, et me keskenduksime administratiivsetele tõketele, ettevõtetele ja administratsiooni ja bürokraatia vähendamisele tulevikus mis puudutab koostööd äh, ÜRO-ga, siis praegusel hetkel on see kriitiline, sellepärast et äh, Äh, eelarve rakendamise puhul on meil erinevad äh, seisukohad, eriti mis puudutab kontrolli ja finantsvahendite väljaandmise kontrollimist. ma olen täiesti veendunud, et auditite kasutamine on täiesti õige, kuid sellegipoolest tuleb äh, väga palju tähelepanu pöörata läbipaistvusele. see tähendab seda, et Euroopa Parlamendil peab olema juurdepääs kõikidele ÜRO audititele, praegusel hetkel see niimoodi ei ole ja meie siiski leiame, et Euroopa Parlament tegelikult ei saa praegusel hetkel oma kontrolliülesandeid täita teiseks, mis puudutab neid äh, iga-aastaseid äh, raporteid, mida komisjonile igal aastal edastatakse rakendamise kohta, minu arvates on need väga häguselt sõnastatud, need peaksid muutuma konkreetsemaks ja mis puudutab äh, ÜRO reformi, mida äh, hakati ellu viima pärast seda skandaali Põhja-Korea valitsusega, siis siin mulle tundub, et praegusel hetkel pole mitte ühtegi edusammu tehtud ja siin on tõesti liikmesriigid need, kes peavad midagi ära tegema. liikmesriikidel tuleb survet avaldada ÜRO-le mis puudutab äh, rakendamist, siis Äh, koos vabaühendusega, siis siin on meil ka nõrki kohti, eriti mis puudutab vahendite jagamist erinevatele vabaühendustele. Need ei ole praegusel hetkel piisavalt ära kasutatud või lihtsalt vabaühendustel ei ole mitte mingeid raha jagamisvahendeid ja mis puudutab sisemisi auditeid, siis tuleb praegusel hetkel tunnistada, et meie vabaühendused ja partnerid tegelikult saavad oma ülesandeid delegeerida, kuid samal ajal lõppude lõpuks on nemad need, kes vastutavad äh, vahendite kasutamise eest ja seepärast on väga tähtis, et sisemised kontrollimehhanismid mehhanismid, ehk siis need auditid oleksid tagatud. ja kolmandaks tahtsin siin veel mainida seda, et meil on väga palju erinevusi sarnaste projektide puhul ja seepärast oleks võib-olla väga tähtis, et meil oleksid ühised juhised sarnaste projektide jaoks, selleks et me saaksime ebatõhusust vähendada või siis täiesti ära kaotada, mis tulevikku puudutab, siis on väga tähtis, et me jätkuksime jätkusuutlikkuse ennetamise põhimõtetest ja seepärast on väga tähtis, et me siin katastroofi ennetamisele panustaksime eelhoiatussüsteemidele ja peale selle oleks väga tähtis, et me humanitaarabilt läheksime üleminekut arenguabile parandaksime ja väga tähtis on, et ka kohalike elanikke kaasatakse kohalike projektide elluviimisse ja see raport võeti Arengukomisjonis suure häälteenamusega vastu ja mul oleks väga hea meel, kui see ka täna täiskogul saaks suure häälteenamuse, suur tänu! suur tänu, härra Ehrenhauser! ja nüüd läheme edasi vaba mikrofoni juurde. härra Rüübik, palun! jah, härra president, daamid ja härrad ma arvan, et see raport näitab väga hästi, et Euroopa Liit on võtnud suure vastutuse hoolitseda olukorra eest kogu maailmas. see humanitaarabi, mida Euroopa Liit pakub, peab olema jätkusuutlik. ja see tähendab, et meie abi peab olema äh, investeering äh, inimestesse ja seetõttu need uued arengustrateegiad, mida me täna vaatame, kuidas energiat tagada, maailma kõige vaesematele regioonidele, sellepärast et äh, energia tarnekindlus äh, tähendab ka koolitust inimeste jaoks, see tähendab ka teavitust ning kommunikatsioon on äh, tugeva strateegia alustala. seetõttu peame me mõtlema, kuidas me maailma ressursse jagame jätkusuutlikul moel. ma arvan, et raportöör on andnud väga hea lähenemise siinkohal, ta ütleb, et me peaksime püüdma sellise mudeli leida, mis äh, anda, annab meile jätkusuutlikke võimalusi tagada abi kogu maailmas. suur tänu, härra Rüübik ja kolleeg Kiko, palun. arvestades kui palju on tekkinud juurde kriisikoldeid, huma-, on äh, humanitaarabi vajadus kasvanud ning äh, ma arvan, et aastani kaks tuhat kakskümmend tuleks suurendada vahendeid humanitaarabile vähemalt üheksasada tuhat äh, eurot aastas rohkem ning on tehtud ettepanek ka kasutada neid vahendeid, mis eelmisest aastast jäid kasutamata. oluline on ka see, et ennetada katastroofe ja reageerida kiirelt, eh, selleks, et kriisist kiirelt välja tulla. mõtleme ka emadele ja lastele, väikelastele kes peavad olema humanitaarabi jagamisel, eh, meditsiiniabi andmisel ja toiduabi andmisel prioriteediks. suur tänu ja kolleeg Českova, palun. Vážený pane předsedo, chtěla bych zdůraznit, že... Härra president, ma tahaksin öelda, et üks tõhususe olulisi eeldusi äh, on äh, rahade kontroll ja äh, tõhus arenguabi eeldab ka tõhusat kontrolli. seetõttu on meil vaja hinnata konkreetsetes regioonides abivajadusi ja palju asju on võimalik ära teha, eriti just, mis puudutab Aafrika saarve riike mitmed meie rahandus, rahavahendid just lähevad sellesse piirkonda, aga tänaseni ei ole selge, kes täpselt need endale saab. seetõttu on vaja äh, kriteeriume selleks, et äh, abisaajaid äh, konkreetselt tuvastada ma usun, et on ülioluline, et äh, selles konkreetses raportis Euroopa Parlament keskendub humanitaarabi kontrollile ja auditile ning koostööle teiste organisatsioonidega, näiteks ÜRO, aitäh! suur aitäh! ja edasi härra Paška, palun! Äh, suur tänu, äh, proua volinik härra president. Euroopa Liidu humanitaarabiprogrammid äh, aitavad äh, katastroofide ohvreid, äh, konfliktide ohvreid ning need on Euroopa Liidu poliitikate väga oluline osa. EKO peadirak-, peadirektoraat töötab koos rohkem kui kahesaja partnerorganisatsiooni rahastamisega ning nendel partnerorganisatsioonidel on erinevad struktuurid. Euroopa Liit eraldab äh, päris äh, märkimisväärsed äh, rahahulgad selleks, et katastroofi ohvreid aidata. aga tõhus abi kulutamine ja kontrollmehhanismid kindlasti kuuluvad meie töö hulka. ja seetõttu arvan ma, et Euroopa Komisjoni ettepanek parandada humanitaarabi andmise kontrolli ning rahade eraldamise kontrolli äh, on arusaadav ning me peaksime nähema seda väga positiivse signaalina. selle eesmärk on tagada äh, kulutuste kõrgem kvaliteet, aitäh! suur aitäh, äh, proua Paska ja edasi proua Passescu, palun! suur tänu! statistika viimase kümne aasta kohta näitab, et lootuskatastroofide arv on maailmas suurenenud, samal ajal on Euroopa Liidu humanitaarabi eelarve ja kodanikuarve mm, areneb, kuid mm, me peame siiski realistlikku humanitaarabifondi omama. väga oluline on seetõttu Liitu äh, töötada selle nimel, et erakorralist abi anda, et katastroofe ennetada. meil peavad olema äh, ka mehhanismid, mis aitavad kuritarvitamist vältida, seetõttu tuleb läbipaistvalt koostööd teha kõigi rahvusvaheliste organisatsioonidega. Euroopa Liit peab tagama arenguabi ja humanitaarabi parema koordineerimise, vastasel korral võib see kohalikke turge halvasti mõjutada. näiteks toiduabi andmine võib näi-, äh, kahjustada kohalikku toiduainete to-, tootmist, tänan. keegi Silvestris? Äh, proua Silvestris lõpetab äh, vaba mikrofoni vooru. aitäh, mis puudutab seda arutelu, siis komisjon peaks pöörama tähelepanu mõningatele aspektidele, näiteks tuleb tõhustada panu, Euroopa Liidu panust ning on suur vajadus eraldada, nagu juba ütles väga kohaselt minu kolleeg Pasescu, eel, ennetav töö sellest, mis on, puudutab hädatingimustes töötamist, mis puudutab kogu seda teemat, siis on vaja kasutada fondide haldamisel palju läbipaistvamaid meetmeid. toon siin näiteks ähm, ühe juhtumi, kus, mis Itaalias sai väga palju kajastust meedias, kus üks noormees äh, küsis äh, raha ilma igasuguse lepinguta, ilma igasuguse koordineeritud äh, meetmeteta, selleks, et anda töötutele abirahasid ning igasuguste selliste tegevuste mehhanismid peaksid olema palju läbipaistvamad, aitäh. suur aitäh, härra Silvestris. ja nüüd saab sõna äh, proua volinik Georgieva. suur aitäh. kõigepealt äh, alustan sellest, et äh, ütlen, et ma olen tänulik ja et komisjon on tänulik Äh, humanitaarabi tegelevatele töötajatele tänusõnad äh, nii siin Brüsselis kui erinevates riikides üle kogu maailma, kes äh, aitavad katastroofi ohvreid. tihti töötavad need inimesed väga keerukates oludes, ohustades oma elu ning nad kulutavad väga tänulikul moel õigesse kohta maksumaksjate raha elame täna olukorras, kus äh, katastroofe on aina rohkem, humanitaarvajadused kastavad, kasvavad, aga ressursid samal ajal mitte. ja see lisab äh, survet sellele, kuidas täpselt maksumaksja raha kasutatakse selleks, et meie töö oleks tõhus. ning äh, selles kontekstis on mul väga hea meel, tänulik olen raportöörile ning parlamendile mm, kõikide nõuannete eest, mis te olete meile edastanud ma tahaksin rõhutada siinkohal nelja aspekti. kõigepealt on selle raporti tarvis praegu väga hea ajastus, sellepärast et äh, me töötame just oma äh, partnerlusraamistiku ülevaatamise kallal ning äh, selles protsessis püüame me rõhutada äh, suuremat seiret ja kontrolli ning ka meie operatsioonide kiirust tõsta. sellepärast, et äh, kiirus ei ole mingisugune luksus, et kiire tegutsemine tähendab tegelikult vähemat kulu meie maksumaksjatele ning rohkemaid säästetud elusid. ning selles kontekstis äh, pöörame me erilist tähelepanu ÜRO-le, äh, täpsemalt oleme me töötanud koos ÜRO süsteemi reformiga ning äh, ka äh, ÜRO partnerite äh, auditite reform on meie jaoks võtmeküsimus. me oleme väga valvsa lähenemise võtnud selleks, et kontrollida, kuidas partnerid oma, oma projekte läbi viivad. igal aastal vaatame me üks kolmandik oma partnerite organisatsioone üle ning üks kolmandik oma programmide mm, töötamist üle. teiseks on vaja äh, just tulemustele põhinevat lähenemist oma partnerluses äh, rakendada ning me teeme seda ka edasi. eelmisel aastal kulutasime me üks koma kaks miljardit eurot selleks, et katastroofi ohvrite abistamist tõhustada üle kogu maailma. me oleme jõudnud sellele äh, tasemele, et me oleme üle saja neljakümne miljoni ohvri aidanud äh, Äh, siis vastavalt meditsiiniabi ja muude võimalustega ning me oleme ka konfliktide laienemise ohtu vähendanud ning äh, suurendanud stabiilsust üle kogu maailma. me tahame, et meie partnerid pööravad äh, rohkem tähelepanu sellele, et meie maksumaksjate raha kulutatakse tõhusalt edasi ma olen väga nõus äh, sellega, et katastroofi mm, riski tuleb äh, vähendada ning rehabilitatsiooni ja taastustöid äh, tugevdada rohkem. niimoodi on võimalik humanitaarabi kulusid vähendada ka tulevikus. praegu oleme kaheksa kuni kümme protsenti humanitaarabist kulutanud selleks, et katastroofi ohtu vähendada ning oleme ka rehabilit-, rehabilitatsiooni ning äh, ülesehitustööd teinud äh, prioriteediks äh, meie jaoks, sellepärast et ainuke võimalus taastada mm, kohalikke tingimusi on läbi taasülesehitamise Äh, samuti oleme me pühendanud äh, ennast sellele, et meie töös oleks äh, süstemaatiline kulude-hüvede analüüs, nii et me saame pakkuda välja selliseid projekte ja programme, mis saavutavad võimalikke paremaid tulemusi Euroopa Liidu maksumaksjate rahaga. nii et te võite olla, võite olla täiesti kindel, et meie oleme teie partneriks ning see on väga oluline just kasinusmeetmete ajal, äh, selleks, et aidata ohvreid kogu maailmas, aitäh! suur tänu, volinik Georgieva! ning sellega lõpeb ka meie arutelu. kell kaksteist hakkavad hääletused, siis me ka äh, Ehrenhauseri raportit hääletame, aga peatame praegu koosoleku.